suur tänu, arutelu toimub homme ja vastavalt päevakorrale me hakkame nüüd arutama härra Geieri äh, raporteid kahe tuhande seitsmenda aasta eelarve koostamise suunised, kolmas jagu ja me anname kohe sõna härra raportöörile. suur tänu, proua juhataja, austatud proua asepresident, kallid kolleegid. Euroopa Parlament Liit seisab tõsiste poliitiliste väljakutsete ees. Euroopa Parlament püüab meie ees seisvate ülesannetega toime tulla eh, ning eh, see kajastub ka eh, eelarves. nõukogu on saatnud meile aga dokumendi, mis kujutab enesest kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta direktiivi copy-paste varianti siin on mõningasi sõnastusi pisut kohandatud, kuid eh, ma tean, et Saksamaa valitsus näiteks on eh, teinud kõik, mis võimalik, et tulla toime pagulaskriisiga, väga suurt edu ta pole aga suutnud saavutada, see ei olegi võimalik olnud eh, möödunud aasta jooksul ei ole nõukogu meile mingit toetust avaldanud, me oleme mobiliseerinud üle viie miljoni miljardi euro äh, selleks, et äh, tulla toime äh, pagulastega, et anda lastele võimalus koolis käia, kui nad on kodudest põgenenud. me oleme kasutanud ära varud, mis meil on olnud kuni ülemmääradeni ning need varud mis on ette kulutatud prognoosimatute tulemust, asjade lahendamiseks on nüüd otsas, kuid nii nagu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kevadel me veel ei teadnud, kui keeruliseks läheb olukord, oleme me praeguseks nüüd jõudnud ikkagi oma piirideni ning ka käesoleval aastal on selge, et meil ei ole piisavalt raha selleks, et tulla toime nende ülesannetega, mis meie ees Euroopa Liidu tasandil seisavad. meil oli kakssada meil oli äh, vaja Türgi jaoks raha äh, leida, kuid küsimus ei ole ainult poliitilises äh, vastutuses. juba nädala lõpus me teame, et meil on vaja luua uus Türgi rahastu ning sinna on vaja jälle vähemalt miljard eurot kanda Eh, lisaks on meil eh, seitsesada eh, miljonit, mis on vaja humanitaarabi jaoks väljaspool Euroopa Liitu. kallid kolleegid, kõik need meetmed on vajalikud, Türgi on rohkem võtnud pagulasi vastu kui kõik Euroopa Liidu riigid kokku ning see on meie kõikide huvides aidata Türgil pagulastega toime tulla ka humanitaarabi on väga tähtis, sest see kriis äh, nõuab riikidelt rohkem, kui nad üksipäini suudavad pakkuda. kuid kui meil on nii palju prioriteetseid ülesandeid, siis peab nõukogu tegema äh, kõigepealt seda, et ta peab ütlema, mida me ei suuda rahastada või siis teiseks äh, võimaluseks oleks leida vahendeid nende ülesannetega toimetulemiseks, leida uusi vahendeid ning me ei saa seista taas olukorra ees, kus me märgame, et tekk on lihtsalt liiga lühike. me peame olukorrale adekvaatselt reageerima ning me peame äh, seetõttu vaatama näkku reaalsusele, ma kutsun nõukogu üles muutma Euroopa Liidu kriiside suhtes vastupidavaks stabiilsuspaketi tuleb kasutada selliselt, et liikmesriigid Äh, saavad oma eraldisi äh, välja arvata mitmeaastase finantsraamistiku arvestusest ning äh, muudatusettepaneku kakskümmend üks võtaksin ma selles seoses ka no, hääletuselt tagasi, et niisugused riigid nagu Kreeka vajavad abi ning samal ajal on meil vaja ka tagada Euroopa Liidu välispiiride kaitse kuidas peaks suutma aga Portugal näiteks äh, näidata üles suuremat solidaarsust, kui tal on raskusi ka iseenda probleemidega toime tulemisega. seetõttu ma kutsuksin üles äh, toetama muudatusettepanekut kakskümmend üks. ma sooviksin, et et eh, ka Rahvapartei fraktsioon toetaks eh, neid muudatusettepanekuid, mis on suuda, eh, mis on seotud ITER-iga see küsimus on seotud väga tõsiste poliitiliste küsimustega. kui me vaatame eelarvet, siis ka selle projekti poolelijätmine läheks maksma neli miljardit eurot. kui me aga investeerime, siis suurenevad investeeringud järjest ma toetan põhimõtteliselt ITER-it koos oma fraktsiooniga, kuid kui me peame väga hoolikalt jälgima, kuidas see projekt kulgeb, kuidas rahasid kasutatakse, kas me ei kuluta sellele liiga palju. kui me kulutame liiga palju, siis me peaksime leidma teisi võimalusi nende rahaliste vahendite kasutamiseks. ma kutsun parlamenti üles tõsiselt tegelema nende küsimustega, et see eelarve ei nõrgestaks meie positsioone. Te peate nüüd kokku võtma, palun äh, lõpetage oma sõnavõtt kiiresti. ja aga äh, on vaja kiiresti lõpetada, aga samas rääkida aeglasemalt, vastuoluline teema okay hästi, minu kõneaeg oli kuus minutit, ma sooviksin sellega kõik ära kasutada ja siis pärast on mul veel minut. kõige suurem eelarve probleem on lahenduste leidmine Lamassuuri no, dokument kahe tuhande kaheksandast aastast nägi ette, et me leiame vahendeid oma eelarve katmiseks ekspertide rühm Mario Monti juhtimisel töötab ettepanekute kallal, ma loodan, et need ettepanekud on konstruktiivsed, jah, see tõepoolest on väga keeruline, kuid ma loodan, et kui siin tehakse piisavalt head tööd, siis on meil edaspidisem elu lihtsam. ning oluline on tagada demokraatia põhimõtetest kinnipidamine. nüüd komisjoni nimel saab sõna volinik Georgieva suur tänu, juhataja, ma sooviksin äh, südamest tänada raportööri härra Kreierit selle eest, et ta mõistis, kui oluline roll on Euroopa Liidul kriisiolukorras ja samas on jätkatud äh, toetust ka siis majanduse toibumisele ja töökohtade loomisele ja see on see, mis meil kaks tuhat seitseteist on samuti äh, prognoositud meil on taas ees eelarve mõistes keeruline aasta, me peame toime tulema põgenikekriisiga, inimesi on vaja äh, lõimida, äh, uued tulijad tõenäoliselt jätkavad teed siia ja me peame jätkuvalt toetama investeeringuid Euroopa Liidus sellest lähtuvalt tervitame me parlamendi tunnustust, et kui vajadused suurenevad, surve eelarvele suureneb peame me keskenduma veelgi enam tulemustele oma töös ja eelarve küsimustes on, eelarve küsimused on kaks tuhat seitseteist tegevuste keskmes. neli punkti, kõigepealt mis puudutab rändeteemat ja rändekriisi me oleme äh, eelarve paindlikkust äh, rakendanud, selle eest oleme me parlamendile tänulikud, et teie toetasite meid ja kui te, me ei oleks õnnestunud, oleksime kõik kadunud. nagu te näete, siis me oleme äh, prognoosinud teatud väljakutseid ja viimane neist puudutas seda, et meil on vaja uut vahendit selleks, et humanitaarabi pakkuda Euroopa Liidu siseselt Äh, lisaks äh, Türgi usaldusrahastu, mis on ette nähtud kaks tuhat kuusteist aasta eelarves, selle kohta on meil juba prognoosid olemas ja mul on hea meel öelda, et üheksakümmend viis miljonit eurot esialgne investeering on äh, juba kasutusel ja loomulikult on meil ka kohustus tagada vahendid kaks tuhat seitseteist ja tõenäoliselt ka kaks tuhat kaheksateist aastaks teine punkt puudutab teist prioriteeti, mis vajab samuti tähelepanu, meil on vaja jätkata äh, maksmata äh, arvete tasumist, mis on üle kandunud varasemast äh, finantsperioodist. see on kaheksa koma kaks miljardit ja meil peaks olema võimalus oma analüüsi kiiremaks lahendamiseks ja, ja ka seda, kuidas see tulevasi aastaid mõjutab. seda seejärel, kui meil toimub meie esimene institutsioonide vaheline kohtumine neljateistkümnendal märtsil, vahetult enne arutelu, mis puudutab kaks tuhat seitseteist aasta eelarvesuuniseid. kolmas punkt puudutab seda, kaks tuhat seitseteist aastal on meie jaoks olulised prioriteedid järgmised, kõigepealt ähm, artikkel seitse MFF-ist ühtekuuluvuspoliitika ümbrikud ja see võib viia äh, äh, maksekohustuste ja maksete signeeringute läbivaatamist piirmääri noorte tagatise teema, olulised otsused, mis on vaja teha lähtuvalt äh, sellest analüüsist Äh, aprilli keskel circa kuu aja pärast lisaks kaks tuhat seitseteist on meil kohustus lõpetada viieprotsendiline äh, töötajate kärpe äh, elluviimine, julgustan kõiki meid seda tegema distsiplineeritult. kuna täna on rahvusvaheline naistepäev, siis tahaksin lõpetada tunnustades seda, et parlament on äh, sisse toonud julgustuse, et komisjon äh, soolise süvalaiendamise valdkonnas eelarve küsimusi samuti arvestamas. kaks tuhat kuusteist aastal ei puuduta meid ainult kaks tuhat seitseteist eelarveprojekt, aga ka mitmeaastase finantsraamistiku teema ja need kaks sündmust ei ole tõenäoliselt äh, üheskoos käsitletavad, peame paralleelselt äh, neile mõtlema, kui me ka kaks tuhat seitseteist aasta eelarvet käsitleme ja sellel on oma mõju, aitäh! suur tänu ja nüüd fraktsioonide nimel kõigepealt äh, Rahvapartei nimel härra Murassan, poolteist minutit. suur tänu, juhataja, head kolleegid, lugupeetud volinik, kõigepealt sooviksin ma tänada raportööri tehtud töö eest, selle raporti osas ja hea koostöö eest, mis meil oli kogu töö käigus meie kahe fraktsiooni vahel. raport, äh, mida me käsitleme, mis homme vastu võetakse, viitab kahele kõige olulisemale prioriteedile Euroopas praegusel ajal. kõigepealt äh, majanduse äh, taastumine ja teiseks äh, põgenikekriisiga toimetulek ja vähendada selgelt rändesurvet ebaseadusliku rände kaudu. lähtudes majanduse toibumisest, määrame me vajalikud vahendid teadusele, innovatsioonile, taristutele mis on väga olulised selleks, et konkurentsivõimet suurendada Euroopa majanduse puhul, seda tugevdada ja luua töökohti. mis puudutab rändekriisi haldamist, siis parlamendi seisukoht on väga selge ja see on ära toodud ka nendes juhistes, mis me enamuse toel homme vastu võtame parlament näeb Euroopa eelarvet osana lahendusest. parlament on alati olnud valmis kiiresti reageerima eelmisel aastal ja ka sel aastal, kui eh, olukord seda nõuab, aga samas liikmesriigid eh, peavad eh, samuti täitma oma kohustused ning määrama vajalikud vahendid erinevatele fondidele ja rahastutele sellest äh, lähtuvalt äh, usun ma täielikult, et äh, me suudame selle raporti enamuse toel homme vastu võtta ja lahendada kodanike mureküsimused Euroopas, aitäh! suur tänu sotsiaaldemokraatide nimel, proua Toma, palun üks minut. suur tänu, juhataja. lugupeetud volinik, tahaksin ka raportööri õnnitleda kaks tuhat kuusteist aasta eelarves viitasime me juba vastutustundele ja paindlikkusele ja nüüd on meil kaks tuhat seitseteist ja me oleme tõega silmitsi. meil on vaja kriisiolukorras kiiresti reageerida ja see määratleb meie tulevikku, meil on vaja poliitilisi ja solidaarseid otsuseid. koordineerimine ja selleks enam ei, ei ole piisavalt vahendeid, meil on vaja ühtlustada ja paika panna ühendvahendid, kus meil on ühised eesmärgid näiteks mis puudutab piiride küsimusi, on üks proovikivisid, me ei saa koordineerida ainult äh, tegevusi, meil on vaja ametit, meil on vaja ühist poliitikat, ühiste äh, poli-, äh, piiride jaoks, kui me tahame ühist liikumispiirkonda tagada meil on vaja vahendeid selle finantseerimiseks, Euroopa Liidu eelarve ei võimalda enam meil kõike teha ja tahaksin teid hoiatada, et meil on vaja läbi vaadata äh, raamistik selleks, et seda ennenägematut kriisi arvesse võtta ja sellest lähtuvalt käsitleda kaks tuhat seitseteist aasta eelarvet. kaks minutit, äh, härra Ashford, palun. juhataja, raportöör on selgelt välja toonud probleemid, mis Euroopat puudutavad, aga mulle teeb muret äh, selle diagnoosi õigsus, mis alati ei vii õige lahenduseni ja kolm punkti selles osas. esiteks on oluline see, et Euroopa Liit äh, tegutseb vastavalt eelarve tele, mis on äh, mitmeaastase finantsraamistiku käigus kokku lepitud ja vaatamata kiireloomulistele probleemidele, mis Euroopa Liidus aset leiavad, ei saa selle põhjal eelarvet äh, suurendada. pigem peaks volinik äh, nagu ta ka õigelt ütles, tulemuspõhist eelarve planeerimist kasutama ja hindama eelarvevahendite kasutamise tulemusi. teiseks, ma mõistan ja olen nõus raportööri murega, mis puudutab noorte tööhõivet. ma täiesti mõistan, et kriisihetkel poliitikud tahavad äh, välja näha, et nad reageerivad, kes loomulikult ei tahaks, et äh, tagada noortele paremad tööperspektiivid. aga hoiatuseks, kogemus on meile näidanud, et noorte töötuse kavad üldiselt on küll heade kavatsustega, aga mitte äh, suurepäraste tulemustega üks asi, mis noori töötuid aitaks enam kui mingi muu, on tugev äh, ja laienev majandus ja see toob, viib mind kolmanda punktini ma mõistan, et tõenäoliselt keskendutakse põllumajanduse julgeoleku põgenikukriisile, mis on akuutsed teemad, aga julgustaksin kolleege mitte kaotamast äh, seda, et konkurentsivõime äh, ja töökohad on see, mis peaks olema eelarve põhiprioriteediks, aitäh! kaks minutit, äh, ALDE fraktsiooni nimel härra Depre lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, volinik, täna oleme me silmitsi suurte väljakutsetega. meil on äh, madal majanduskasv, vähe investeeringuid ja äh, liiga kõrge töötus, mis on väljakannatamatu noorte osas meil on ka rändekriisi surve, mis paneb ühtekuuluvuse proovile, lõhub solidaarsuse ja äh, põhjustab lõhesid Euroopa Liidus. lisaks sellele terrorismioht on praegusel hetkel samuti tõhin, tõsine. lisaks sellele äh, Vahemere äh, probleemid ja Aafrika probleemid, kus õudused on igapäevased, kus viletsus on väljakannatamatus olukorras. Need selliste väljakutsete käigus on eelarve prioriteedid kaks tuhat seitseteist aastas Aldele selged. esiteks, meil on vaja toetada investeeringuid ja innovatsiooni, seega majanduskasvu, et tagada töökohti. teiseks, me peame toetama VKE-de arengut, toetades Euroopa majanduse arengut. kolmandaks, käivitada noortealgatuse. neljandaks, korraldada, mitte ainult kannatada rändesurve all vaid seda kujundada, meil on vaja humanitaarkoridorid organiseerida, tagada julgeolek, läbi rääkides partneritega võrdsel tasandil ja mitte väljapressimisest lähtuvalt. viiendaks, meil on vaja geostrateegiliste väljakutsetega toime tulla, mis meie naabruskonnast tulenevad äh, ja mis nõuavad äh, meilt järjekindlat tegutsemist nende ebavõrdsuste, ebatasakaalustamatuse põhjustega. Äh, lähtudes nendest prioriteetidest peaksime me aktiivselt tegutsema eelarve kaks tuhat seitseteist koostamise suuniseid käsitledes ja jääme lootma teie koostööle üks minut ja kolmkümmend kuue nimel äh, proua Nirjada. Äh, tänan, juhataja äh, iga-aastane Euroopa Liidu eelarve koostamine on muutunud väga võimatuks. iga kord me üllatame komisjoni avalduste üle ja iga kuu meile teatatakse uutest prioriteetidest, uutest kohustustest ja sellest, et need tuleb täita kaasinus e-, eesmärgid äh, on mõjutanud ka liikmesriike. meil ei ole piisavalt vahendeid oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. ja me lükkame edasi või isegi tühistame kokkulepitud prioriteedid. me juba leppisime kokku, investeeringud on olulised majanduse elavdamisel ja töökohtade loomisel, eriti pärast kahe tuhande seitsmenda aasta kriisi ja nüüd me oleme vähendanud mitme aasta finantsraamistiku eelarvet kaheksakümne viie miljoni võrra. Äh, osa on nüüd kasinusmeetmete kammitses, äh, teised aga purjetavad jõudsalt edasi. meie noored äh, kannatavad raskuste all, kuna noorte tööhõive algatus on saanud hoobi volinik ütleb, et noored on küll olulised, kus samas kärbitakse nende tiibu. Äh, meie tööstusettevõtteid on vähendatud kümnekordselt ja nüüd meie suur päästja äh, Euroopa strateegiliste investeeringute fond on nagu valge elevant äh, portselani poes ja nüüd need finantsvahendid, mida me kasutame, on ad hoc meetmed ja ei taga me ühtekuuluvuseesmärgid härra Margal Roheliste nimel. tänan, juhataja. tegemist on hea raportiga, härra Geier, ja komisjon samuti kinnitas üle, et parlament veel kord üritab esindada meie üldsuse parimaid huvesid äh, Euroopa Liidus ja mitte ainult äh, riiklikke huvisid, mis üha rohkem satuvad vastuollu äh, Euroopa Liidu avalike huvidega. kuid siiski muutused toimuvad, väärtused muutuvad, aga samas, kui me räägime mitmeaastasest finantsraamistikust siis komisjonile on üleskutse viia lõpule omavahendite temaatika. positiivse külje pealt võiks öelda, on see, et kavatsetakse taastada Horisont kaks tuhat kakskümmend Euroopa investeeringute rahastu ja samuti eh, noorte tööhõive algatus ja kliimamuutustele eraldatud rahad, eh, see on positiivne, aga siin tuleks punase joone tõmmata seoses ITER-iga. ja selle punase joone tõmbab meie fraktsioon, tänan. härra Zani, poolteist minutit EFDD nimel. Äh, meil on suuri raskusi eelarvega, eriti kui me räägime liikmesriikide poolsetest sissemaksetest ja see osutab sellele, millised kummalised suhted on Brüsseli ja liikmesriikide pealinnade vahel. selle olukorra parandamine saab olema väga raske selle eelarvega, mis meil praegu kasutada on. mõned programmid ei saa vajalikke vahendeid. teised programmid saaksid olla tulemuslikumad kui eelarvelisi vahendeid kasutatakse nendes programmides tulemuslikumalt. Äh, need kõik äh, näitavad, et Euroopa Liidus on need suured projektid ja nendes on teatud mõrad tekkinud, on saabunud aeg asjad üle vaadata põhjalikult. liikmesriikidele peaks andma vabamad käed neile eraldatud vahendite kasutamisel, ilma et Euroopa Liit kehtestaks teatud piiranguid. oluline on rõhutada, et Euroopa Liit äh, ohjab liikmesriike liiga karmilt, esitades teatud nõudmisi, mis tekitavad meile nüüd suuri kannatusi, eriti seoses rände voogudega ja on oluline saavutada põhjalik muudatus meie äh, toimimiskorras, kui me tõesti soovime saavutada eesmärke. ja nüüd härra Sildstra. jah, ma tänan. me räägime siin nendest vahenditest, mis eraldatakse Türgi jaoks, need vahendid, mis eraldatakse Kreeka jaoks, kuid sooviksin öö, rõhutada ka seda, et äh, vaja on kasutada paindlikkusinstrumenti, meil on äh, tegemist äh, siiski praegu hädaolukorraga, kuhu Euroopa on jõudnud, me ei tea, mis meid veel tuleviku sees ootab, seetõttu sooviksin mina öelda, et meil peab olema vahendeid äh, prognoosimatute olukordade lahendamiseks, me ei saa lubada olukorda, kus meil ühel hetkel on raha lihtsalt otsas ning äh, seetõttu äh, tuleb meil nõuda liikmesriikidelt rohkem raha. poolteist minutit, härra Fernandes. tänan Euroopa Liidu eelarve moodustab eh, ühe protsendi meie SKT-st, kui tegemist on olulise eelarvega investeeringute jaoks ja selles eelarves halduskulutused moodustavad ainult kuus protsenti kogu eelarvest. Euroopa Liidu eelarve kujutab endast selgelt lisaväärtust pakutavate tagatiste näol, kui me räägime Junckeri kavast Äh, millega mobiliseeriti äh, kolmsada miljardit investeeringuteks ja juba on juba viiesaja miljardi mobiliseeritud ja läbi selle paljudes liikmesriikides tänu selle eelarvevahendi investeeringud on kasvanud viiekümne protsendi võrra, äh, soodustades majanduskasvu ja töökohtade loomist, piirkondliku ühtekuuluvuse suurendamist ja seetõttu on oluline, et kahe tuhande seitsmendal aastal jätkaksid tegevust ka piirkondlikud programmid ja seda mitte ainult VKE-de jaoks ja seetõttu me peame pöörama erilist tähelepanu Horisont kakskümmend kahekümnele ja teistele programmidele. ja näiteks noorte tööhõive algatus peab samuti jätkuma. ja meie pea kohal on ka see hädaolukord seoses pagulaste kriisiga ja me peame kasutama kõik olemasolevad ressursid ja solidaarsuse ja paindlikkuse, et sellest hädaolukorrast välja tulla. suur tänu. härra Manka, üks minut. suur tänu. Euroopas napib investeeringuid, mis võimaldaksid meie majandustel kasvada ja võimaldaksid meil suurendada tööhõivet ja selleks on nüüd Euroopa investeeringute kava ja Euroopa strateegiliste investeeringute fond. meie strate-, investeeringute kava on mõeldud nende investeeringute tegemiseks, mis oleks võimatu, kui keegi võtaks riski kui me räägime eh, heaks kiidetud investeeringutest, siis tegemist on riskivabade investeeringutega. minu kodumaal eh, me teeme neid investeeringuid ilma EFSI abita, näiteks hoonete isoleerimine, see on suur ja oluline projekt, see suurendab majade soojuspidavust ja kui me eraldame rahalisi vahendeid EFSis sellistele vähese riskiga projektidele, siis see ei kujuta endast Euroopa rahaliste vahendite head kasutamist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 Äh, on eelarvelisi vahendeid, mis võimaldavad Euroopa Liidu kriisiga toime tulla. kuid Euroopa Liit peaks võtma täiendavaid kohustusi ja looma ka vastava usaldusfondi Kreeka jaoks ning äh, äh, jätkama Horisont kakskümmend kakskümmend programmiga ja likvideerima äh, mahajäämuse maks-, arvete maksmisel. ja seetõttu me peaksime üle vaatama ka ülemmäärad. ma tahaksin esitada vastuväid sellele, kes ütles, et selleks tuleb luua Euroopa Liidus eraldi markas This report talks a lot about how to härra Arnold, kuidas niimoodi eeskirjadest mööda hiilida, kuidas suurendada eelarvet rikkumata eeskirju ja äh, finantsraamistiku ülemmäärasid. ma täna tahaksin aga keskenduda sellele tekstile selles raportis, kus on öeldud, et äh, süüdistatakse liikmesriike kahepalgelises käitumises äh, kes ei taha liikme Euroopa Liidule rohkem rahalisi vahendeid eraldada proua president, mind šokeerib, see on ju inetu Ühendkuningriiki selles süüdistada, David Cameron, nagu me teame, juhib selle riigi valitsust. sama David Cameron, kes andis raudse äh, garantii, ei piirdunud sellega, kui me räägime Lissaboni lepingust, kuid see ei olnud tema süü tegelikult. Downing Street ütles, et nendel ei ole midagi tegemist äh, Briti Kaubanduskoja esimehe äh, vallandamisega ja et kogu see oli saja protsendi kokkusattumus. Kokku peaminister, kes lubas meile, et ta vähendab sisserändajaid kümnete tuhandete võrra, kui teda valitakse uuesti, ma ei saa sellele mingit vabandust leida. seega meie ees on raport mis kutsutakse üles äh, leidma uusi viisi äh, maksumaksjate äh, raha paremaks kasutamiseks aastal kaks tuhat seitse. kutsutakse üles suurematele kulutustele mitmetes valdkondades ja ainult ühes kohas kutsutakse üles kärbetele. ja ma arvan, selleks on vaja rohkem vahendeid, et need kärped ellu viia ja nõudes aastaks kaks tuhat seitseteist rohkem maksumaksjate raha Äh, siis tekib küsimus, keda siis sellises kahepalgeluses süüdistada. Äh, ja äh, võib-olla Cameronile antud juhul oli teatud õigus. härra Marinesko üheks minutiks. suur tänu ma arvan, et väga oluline on käsitleda, milline on meil see eelarvelõhe kaks tuhat kuusteist Euroopa eelarve on surve all kõigepealt põgenikekriisi tõttu, on vaja välja tuua vajalikud lahendused kriisi äh, reguleerimiseks, me ei tohi ohtu seada teisi olulisi Euroopa Liidu poliitikaid, üha enam on nõudmisi maksete äh, ümber, ressursside ümberpaigutamisel, näiteks Ühtekuuluvusfondis, see on vale meil on vaja küll lõimida põgenikke, selleks on meil vaja ka majandust, mis on äh, dünaamiline ja meil on vaja majanduskasvu. ressursside ümberpaigutamine võib olla lühiajaline lahendus, aga see võib ohtu seada pikema perspektiivi äh, integratsiooni. eelarvereeglid näevad, peavad ette nägema seda, et liikmesriigid äh, peavad äh, aktsepteerima seda, et käesoleva eelarveperioodi jooksul kõik vahendid ära kasutatakse ja mingeid tagasimakseid ei ole. Türgi öö, Äh, usaldusrahastusse on vaja vajalikud vahendid seada, meil on vaja korrigeerida käesoleva aasta eelarved äh, ja allvesse võtta ka mitmeaastase finantsraamistiku äh, raames seda ja käsitleda kõiki neid lahendusi selle kohaselt, aitäh. härra president, proua volinik jätkusuutlik arengukoostöö on minu arvates ainus tegelikult toimiv instrument, mis võib anda oma panuse sellesse, et võidelda põgenemise ja rände põhjustega. seetõttu ei ole minu arvates üldsegi alusaadav see, et nüüd kavatsetakse neid vahendeid kasutada äh, kasutada Euroopa Arengufondi vahendeid piiride tugevdamiseks ja pagulaste tagasisaatmiseks. minu arvates on siin tegemist lihtsalt vahendite väärkasutamisega. Need vahendid tuleb leida eelarvest. selleks on vaja mitmeaastases finantsraamistikus näha ette suuremad varud nõukogu peab aru saama, et no, ettenähtamatud sündmused on ammugi muutunud Euroopas argipäevaseks nähtuseks. on Äh, sooviksin öelda veel ka äh, Süüria ja Aafrika sihtfondi kohta paar sõna, me ootame ikka veel liikmesriikide pealinnadest vahendeid. kui liikmesriigid ei täida oma kohustusi äh, pagulaste õiglase jaotamise osas ja kui nad ei täida ka oma finantskohustusi, siis tuleks minu arvates neid kohustada vastavalt nende sissemakse suurusele, aitäh! proua Holmajärv, palun! proua volinik, kallid kolleegid, tõepoolest Äh, see on pisut kummaline, et äh, finantsametnikud, äh, kes teevad ettevalmistusi liikmesriikides, ei, neil ei lähe sugugi korda see, mida valitsusjuhid otsustavad ja riigijuhid otsustavad ning alles siis, kui tekivad vastuolud, hakatakse tegema mingeid korrektuure. see, seda nõukogu käitumist tuleks tasapisi muutma hakata me tõepoolest oleme silmitsi väga suure kriisiga, me peame liikmesriikidelt nõudma asjalikumat lähenemist ning nad peavad lahendama omavahelisi probleeme asjalikumalt ning iga paari nädala tagant ei oleks vaja teha jälle suuri parandusi, sest liikmesriigid ei ole suutelised omavahel probleeme lahendama Türgi tippkohtumisel loodetavasti lahendatakse mõnedki probleemid Äh, äh, algust on tehtud väga ettevaatlikult äh, ning liikmesriigid väljendavad oma seisukohti kontingentide osas samuti väga ettevaatlikult, kuid kui me näeme, et sissemakseid on tehtud vaid kümne protsendi osas Türgi fondi, siis Süüriast ma ei räägigi, see on liikmesriikidele lihtsalt piinlik ning mina sooviksin tõepoolest, austatud proua volinik, et nendel läbirääkimistel õnnestuks siiski edasi liikuda ning ka liikmesriigid suurendaksid oma panust. eelarvele tuleb läheneda mõistusega ning samuti tuleb nõuda ka liikmesriikide panust. härra Tänano, palun. suur tänu, juhataja, kõigepealt sooviksin tervitada kolleegi tehtud tööd ja ilmselge on see, et kiireloomuline on vaja leida eelarvevahendid, mis vastaksid poliitikale, mida on vaja ellu viia praegu või tulevikus. kaks tuhat kuusteist oleme me kasutanud maksimaalselt vahendeid, me oleme teinud kõik, mis võimalik, arvesse võttes äh, erinevaid väljakutseid, äh, majandusraskusi, põgenikekriise, kõike seda, aga siiski ei saa me ohverdada strateegilisi poliitikaid, äh, teadust, Äh, ühist põllumajanduspoliitikaid ja kõiki teisi selliseid asju selle nimel. meil on vaja, et liikmesriigid arvesse võtaks seda olukorda ja vajadust leida uusi vahendeid, sellest lähtuvalt ootame me kannatamatult, suure kannatamatusega äh, Monti komisjoni tulemusi, mis peaks Euroopa eelarvele andma uue hingamise, aitäh! Äh, härra Rüübik, palun poolteist minutit. suur tänu, proua president. Äh, kõigepealt seoses rahvusvahelise naistepäevaga sooviksin öelda, et juba kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, oleme me eraldanud vahendeid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks ning ma loodan, et ka äh, rändajate ettevõtlikkuse arendamisel suudame me kaasata <clears throat> rohkem naisi ning jätkame seda suunda ka kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. riigi ja valitsusjuhid äh, näevad ette mitmeaastase finantsraamistiku raames äh, suurendada äh, sissemakseid ühelt protsendilt ühe koma ühele protsendile null koma üks protsenti ja anda nüüd rändajate äh, probleemide lahendamiseks, see oleks siis liikmesriikide panus. tegelikult oleks vaja raha kasutada seal, kus see on kõige tulemuslikum. ma leian, et me ei peaks vaatama mitte ainult Türgit, vaid tuleb silmas pidada ka Kreeka probleeme samas kakskümmend seitse teist liikmesriiki peaksid samuti tegelema nende probleemide lahendamisega. mina näen asja selliselt, et mitte ainult liikmesriigid, vaid näiteks ka vabaühendused saaksid anda oma panuse probleemide lahendamisse. me ei peaks siin automaatselt liikuma ainult ühte teed pidi, vaid me peaksime nägema rohkem võimalusi, aitäh! härra Vioti, palun. suur tänu. palun kõigepealt lubage mul tänada kolleeg Kairit selle raporti eest ja keskenduksin konkreetsele teemale, mida juba käsitleti ja see puudutab Türgi küsimust. nagu volinik ütles, siis me oleme teinud jõupingutusi eelarvekomisjonis selleks, et leida mingisugune lahendus sellele äh, ja ma tahaksin komisjoni liikmena selle välja tuua, sest meil on tõsised probleemid selle riigiga, mis puudutab eh, inimõigusi, ajakirjandusvabadust ja igasugustele nõuetele ei ole mingisuguseid tulemusi näha ja teisest küljest me näeme, et meil on väga tõsine olukord, me peame väga selgelt välja ütlema, mis puudutab rändeteemasid ja seda, et meil on vaja vahe, erivahendeid määrata selle haldamiseks ja keskenduma sellele, et tegemist on erakorralise olukorraga. meil on vaja konkreetseid vahendeid, mis oleks määratud eriolukordadele, nii nagu me praegu näeme seda suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik, iga aasta see institutsioon äh, koostab eelarve lähenemise ja see on ka täna meie põhiteemaks, kuigi paljud kolleegid on äh, sarkastilised ja retoorilised, me peame vaatama neid andmeid ja vaatama, mis on äh, eesmärgid, noored, innovatsioon, tehnoloogia, tegemist on ajaga aastas, kus meie peame tuvastama äh, Äh, tulemused eela-, äh, mis on tulemuspõhised, et meil ei oleks maksmata arveid, et meil oleks rohkem omavahendeid ja me oleksime vastupidavamad. praegu ei ole aega, õige aeg öelda, et kulutatud raha noortealgatusele on raha raiskamine. ma lugesin äh, sellega seonduvad muudatusettepanekud, meil on vaja selle valdkonna eelarvet suurendada ka noorte ettevõtete osas, me peame äh, Äh, liikmesriikide suutlikkust suurendama, nii et nad saaksid edukalt kaks tuhat kakskümmend aasta eesmärke täita ja räägime nüüd ühtekuuluvuspoliitikast pärast kaks tuhat kakskümmend aastast, kui me tahame, et liikmesriigid äh, peaksid nii kaugele vaatama. ja lõpetuseks eelarve, mida me täna kujundame, on see nägu, äh, milline on Euroopa Liidul tulevikus suur tänu, härra Negrescu, palun üks minut. suur tänu, tahaksin õnnitleda raportööri selgete soovituste eest, mis puudutavad äh, eelarvet kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist tahaksin rääkida kolleegidest, kes viitasid muudatusettepanekutele. mina olen eelarvekomisjoni liige ja ma ei saa teatud kolleegide nõudmistele vastata, kes tahavad küsimuse alla seada ühtekuuluvuspoliitika ja fond, vahendid, mis on määratud selleks, et äh, erisusi regioonide vahel vähendada. me peame kriisi väljakutsetele reageerima, aga samas äh, äh, on meil vaja tegutseda ühtsalt, Euroopa, kes on ühtne, on ühetasane, ühesuguste lähenemistega ja keerulises olukorras ei saa me Euroopa stabiilsust ohta seada, see sõltub meie eesmärkidest, mis meil on pandud ka MMF-ile ja eelarvele. ma olen vastu muudatusettepanekutele, mis tuleviku ohtu seavad. see oli nüüd kõik vaba mikrofoni osas ja lähme nüüd edasi. esimesena saab sõna härra Hetman. suur tänu, proua juhataja ma tahaksin esiteks rõhutada, et choć mówione to już było wielokrotnie ja także chcę podkreślić iż z tego względu należy zadbać et me peame hool kandma selle eest, et meil on ka maksete jaoks rahalised vahendid, et me väldime eelmiste aastate kogemust, kus meil on tekkinud mahajäämus. poliitilise olukorra areng viitab sellele, et aasta kaks tuhat seitseteist eelarves on meil vaja rohkem vahendeid rändekriisist ülesaamiseks. see ebatavaline olukord nõuab meid ebatavalisi ressursse ja me peame leidma need rahalised vahendeid, et äh, kulutada neid olukorra stabiliseerimisele. samal me peame tegutsema jälle äh, vastu võetud pagulaste lõimumiseks ühiskonda meil on vaja ka kanaliseerida vajalikud äh, ressursid Euroopa Liitu meie piirkonnast väljaspool asuvatest riikidest, et äh, teha seal äh, lõpp rändevoogudele. härra Marjas, täna on juhataja, praegu meil suured väljakutsed seoses kahe tuhande seitsmeteistkümne aasta eelarvega, meil on pagulaste küsimus, tööpuudus, vaesus, me peame toetama investeeringuid ja suurendama arengut. me oleme sattunud proua Georgieva väga raskesse olukorda. tuhat äh, pagulast on praegu Kreekasse lõksu jäänud. aasta lõpuks me eeldame, et neid saab olema rohkem kui sada viiskümmend tuhat. endises Jugoslaavia Vabariigis ja Makedoonias on piirid suletud, neid isikuid tuleb toetada, neid pagulasi tuleb toetada. Äh, Kreeka on vaesustunud maa ainult kaks ja pool miljonit on eraldatud aastast kaks tuhat viisteist, kuid meil on vaja raha pagulaste olukorra lahendamiseks, me peame toetama ka kohalikke omavalitsusi. on mõeldamatu, kui piirid suletakse, eks humanitaarkriis süveneb ja see on olukord, mis nõuab komisjonilt kiireid äh, lahendusi. ja nüüd saab sõna proua Georgieva arutelu lõpetuseks. ma olen ma olen tänulik selle äh, arutelu eest, mis näitas, kui tõsine on meie ees seisev ülesanne. meil on Euroopas väga palju äh, suuri vajadusi, me peame prioritiseerima oma ressursse, kasutama neid paremini ja ma nõustun nendega, kes mainisid vajadust saada prioriteediks konkurentsivõime äh, töökohtade loomise ja tagama vahendid ka selleks, et äh, toime tulles meie eluaja kõige suurema väljakutsega. ja meie tähelepanu on suunatud just äh, võimalikele tekkivatele probleemidele ja seetõttu me oleme muutnud meie käsutuses olevaid vahendeid, suurendanud oma võimekust pakkuda humanitaarabi ka Euroopas komisjon hakkas sellele mõtlema juba varakult, enne seda, kui sellest sai väga tõsine vajadus Kreekas. me ei tea, mis meid veel ees ootab, kuid me teame, et maailm muutub üha mm, hapramaks äh,, šokid tekivad üha sagedamini ja me peame olema paremini ette valmistatud, et reageerima, tagamaks meie kodanike julgeoleku ja looma võimalusi, kui need võimalused kaovad kriisi tulemusena ja ma nõustun teiega ja lõpetuseks tahan öelda, et ma nõustun sellega, olenemata sellest, kui pingeline meie eelarve olukord on, me peame siiski ette nägema teatud paindlikkuse võimaluse, et võimalikult kiiresti reageerida vajadusel. teiseks, me peame loominguliselt mõtlema selle peale, kuidas raha kasutada kas me suudame saavutada sama euro eest rohkem kui ühe eesmärgi, ma tooksin teile ka väikese näite. me võtsime viiesajast miljonist kolmkümmend miljonit, et eraldada see maailma toiduainete programmile, et osta meie talunikelt piima ja toita sellega lapsi pagulaslaagrites me peame palju loomingulisemalt lähenema ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvele ja järgmistele eelarvetele. ja viimasena mainiksin, jah, me vajame raha, kuid praegusel raskel ajal meil on vaja üha rohkem aga meie ühtsust ja seda enam kui raha ja kui me räägime eelarvest, siis me peaksime väga ettevaatlikud olema, et me ei tekita sellega konflikte ja võitlust, mis hakkab õõnestama Euroopa Liidu ühtsust ja mitte tugevdama seda. härra Kaier, te kasutasite peaaegu oma kõik kuus minutit enne ära, aga kas te soovite midagi lisada veel? suur tänu, proua president ma tänan arutelu eest, tänan kolleege toetuse eest töö on alustatud, aga töö tuleb ka veel lõpule viia, aitäh. arutelu on lõppenud ja hääletamine toimub